kuulutan tänase parlamendi täiskoosseisu istungjärgu avatuks, mis katkes viiendal oktoobril kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. kallid kolleegid, kõigepealt enne seda, kui me hakkame oma tööd edasi tegema, tahaksin ma meenutada eh, metsatulekahjude ohvreid